przewodniczący! Hello. Good morning, colleagues. tere hommikust, kolleegid! kuulutan meie täiskogu istungi avatuks, esimene päevakorrapunkt on äh, härra Salvador Garriga Polledo raport Tuleviku investeerimine ning uus mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel. ja kõigepealt annamegi sõna meie raportöörile, härra Salvador Garriga Polledo, palun, teil on sõna. härra president lugupeetud härra volinik Levandovski, lugupeetud kolleegid, kakskümmend kolm aastat on meil juba finantsraamistik, hetkel on olnud meil neid neli ja need siis reguleerivad Euroopa Liidu kulutusi ja sissetulekuid. finantsraamistik on võimaldanud Euroopa Liidu programme üldse arendada ja seega see raport ning järgnev hääletus on väga olulised Euroopa Liidu äh, rahastamise jaoks. Euroopa Parlament on esimest korda eelarve osas võtnud äh, enda, äh, ohjad enda kätte ja seega teeb ta ettepaneku enne, kui seda teeb nõukogu ja komisjon. parlament on teinud ettepaneku, millele eelnes aasta tööd, tuhat ükssada muudatusettepanekut ja sellesse panustasid üksteist erikomisjoni ning kümme rahvusparlamenti. tahaksin tänada kõiki ametnikke ja assistente, kes on teinud terve aasta tööd selleks, et see raport ka tegelikult olemas oleks. volinike kolleegium, äh, mida juhib härra Barroso ning eriti ka eelarvevolinik härra Lewandowski, on teinud äh, meiega koostööd ja me loodame, et nende ettepanek, millega tullakse välja kahekümne üheksandal juunil, võtab arvesse ka soovitusi, mis on meie raportis. ei ole võimalik äh, saavutada seda, et Euroopat oleks rohkem vähemate vahenditega. peame tegema lõpu äh, sellele halvale äh, kombele võtta endale tohutud kogu, kohustused ilma tegelike rahaliste vahenditega. me ei tahaks, et Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast saaks uus Lissaboni strateegia ning mis suurendaks äh, euroskeptikute hulka. seega Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia peaks olema järgmise finantsraamistiku keskmes üks Euroopa Liidu eelarve euro on tõhusam kui äh, see, kui kakskümmend seitse liikmesriiki eraldi kõik kulutaksid äh, selle raha ära. oluline on siin Euroopa lisandväärtus ning me usume, et on võimalik tegelikult ellu rakendada kõiki Euroopa Liidu programme ja me nõuame ja palume Euroopa Komisjonile, et nad seda ka tegelikult teeks. Euroopa Liidu poliitika äh, Äh, poliitikat ei ole ilma korraliku rahastamiseta ühtekuuluvus- ning põllumajanduspoliitikale ja seega nõuame nõukogult, et nad säilitaksid kohase rahastamise nendele kahele poliitikale ka pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. on vaja investeerida äh, energiasse, samuti tran-, äh, üle-euroopalistesse võrgustikesse, energiaalastesse ühendustesse, kliimamuutuse vastasesse võitlusesse, haridusse, Need kõik on prioriteedid, millega peab hakkama saama seesama finantsraamistik. Euroopa Liidu eelarve vabandust, eelarve külmutamine ei ole tegelikult jätkusuutlik lahendus. me soovime viieprotsendilist äh, kasva, kasvu võrreldes eelmise finantsraamistikuga. see kasv on miinimum, mis on vajalik selleks, et katta suured traditsioonilised Euroopa Liidu poliitikad ning ka uued prioriteedid. viis protsenti tuleneb poliitik-, poliitilisest realismist ja sellega selles osas tuleb järgida meie ettepanekut ka uute omavahendite osas. võib-olla oleks praegu õige võib-olla ei ole praegu õige hetk, et alustada läbirääkimisi finantsraamistiku osas, arvestades praeguseid päästepakette ning majanduskriisi, aga tegemist on siiski väga olulise instrumendiga selleks, et kahekümne seitsmest liikmesriigist saaks tõeline Euroopa Liit nii et väljakutse on just nimelt see ja palume vahendeid, et sellega ka hakkama saada. kindlasti täna tuuakse välja nii raporti tugevad kui ka halvemad küljed, ma tean, et ei ole võimalik saada nii äh, konfliktse teema osas siin kojas täielikku toetust raportile, aga siiski meie püüdlesime konsensuse suunas ja tahaksin tänada kõiki neid, kes selle raporti nimel tööd tegid ning kindlasti on see raport tohutult parem võrreldes sellega, mida ma oleksin suutnud teha üksi, suur aitäh! suur tänu, kolleeg ja härra Joseph Tool, eh, Euroopa Rahvapartei. lugupeetud president, kallid kolleegid, ma tõmban veel hinge. aga eurokriis, äh, riigivõla kriis äh, vajavad lahendusi Euroopa tasandil, mitte liikmesriigi tasandil see on see sõnum, mille Euroopa Komisjon Jose Manuel Barrosoga koos eh, Euroopa Parlamendiga saadab liikmesriikidele, kes aga räägib Euroopa-ülestest lahendustest, räägib ka Euroopa rahastamisest. rahastamine eh, on see, mida tahab minu fraktsioon ka toetada ning kohandada uue olukorraga Euroopas. seega tahaksin tõstatada küsimuse, mis on mõeldud nõukogule kahe tuhande kahekümnendate aastate Euroopa, kas ta on sama kui äh, kuuekümnendate aastate oma? meie kasvuperspektiivid, eurokoht, äh, riikide majandus, kas nad on võrreldavad omavahel? muidugi mõista mitte, praegune Euroopa ei sarnane üldse enam selle Euroopaga, äh, mille lõid Euroopa isad ning oleks vastutustundetu kui need muudatused ei kajastuks ka selles, kuidas Euroopa Liitu rahastatakse, ehk kuidas Euroopa Liit on koostatud. härra Toll vabandab ja annab sõna Martin Schulzile eh, ja ta tunnistab, et ta tuli liiga kiire jooksuga täiskogu saali. suur tänu! ja Sotsiaaldemokraatia fraktsiooni esimees eh, härra Schulz, palun, teil on sõna suur tänu. mul on äh, väga hea meel äh, kasutada ära ka härra Tooli kõneaeg, kui härra Tool mulle seda võimaldab, mul ei oleks sellega sugugi mitte raskusi. aga nüüd asja juurde. kõigepealt äh, südamlik tänu härra Karigale ja suur tänu ka kolleegidele, kes on meie erikomisjonis selle toimiku kallal töötanud, minu meelest on meie komisjon teinud tõesti ära hiilgava töö väga harva olen ma lugenud nii hästi tasakaalustatud ja mõistlikku raportit, nagu meie ajutise komisjoni koostatud raport. kui me vaatame tulevikku, finantsraamistikku ja meid ees ootavaid väljakutseid, siis me peame mõtlema ka selle üle, millist Euroopat me tahame. meil on vaja järgmisteks aastateks eelarvet, mis kajastab Euroopa Liidu ambitsioone, meie riigipeade ja valitsusjuhtide ambitsioone ning mis on kooskõlas meie kodanike ootustega. võib-olla tundub, et arutelud pärast teatavad komad siin raportis on väheolulised, kuid sellega seotud on väga oluline arutelu järgneva kümne aasta üle Euroopa Liidus, kogu aeg esitatakse uusi ettepanekuid selle kohta, mida peaks Euroopa Liit tegema tulevikus, millised peaksid olema Euroopa Liidu ülesanded, milleks peaks Euroopa Liit ette valmistuma ja nii edasi ja nii edasi. ja samal ajal näeme me, et rahalised vahendid, mida läheb vaja nende ülesannete täitmiseks, Äh, ei ole tegelikult kättesaadavad. kui aga me tahame Euroopa Liidule anda täiendavaid ülesandeid, kui me eeldame, et Euroopa Liit peaks rahastama ambitsioonikaid projekte ning samal ajal viime sisse eelarvevahenditesse kärpeid, siis äh, iseenesest me vähendame solidaarsust Euroopas, võtame siin näiteks ühtekuuluvuspoliitika. solidaarsuse vähendamine Euroopas on äärmiselt ohtlik ja sellised teed mõningates liikmesriikides, me ei tahaks, et sellised tendentsid, sellised suundumused muutuksid äh, üldiseks äh, ja kanduksid ka teistele tasanditele, vaadake, kuidas on David Cameron käitunud, vaadake näiteks ettepanekuid äh, Hollandi parlamendis ja igale poole viiakse sisse kärpeid ja Euroopa taandub integratsiooni teelt ning toimub taas natsionaliseerimise protsess. me ei taha sellist lähenemist. me võime Euroopa on õige vastus keskkonna, majanduse, finants, valuuta, rahanduse ja sisserändega seotud ja väljarändega seotud väljakutsetele. meil on kaks valikuvõimalust. me võime käituda killustunult, me võime jääda lootma individuaalsete panuste summale, me võime meil võib olla äh, Saksamaa kaheksakümmend miljonit äh, elanikke, elanikku, Malta oma väikese rahvaarvuga, kõik me võime tegutseda eraldi. ja siis Euroopa roll pole oluline, aga väikesed riigid ei suuda toime tulla konkurentsi maailma tasandi konkurentsis, meil on vaja ühtsust, äh, kus meil on kakskümmend seitse liikmesriiki, kõik meie rahvad peavad tegutsema koos, ainult ühiselt tegutsedes suudame me jääda tugevaks ja ähm, see on ka meie kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve eesmärk ja, ja ma loodan, et Poola eesistumise vaim, mis on mm, meie äh, programmidest välja tulnud, äh, muutub Euroopa ühiseks loosungiks me heidame pilgu tulevikku oma tuleviku väljakutsetele ja kui me vaatame näiteks siin meie Vahemere kavasid, siis me ei saa äh, ühiste väljakutsetega toime tulla ja samal ajal sisse viia eelarvekärpeid. null koma kaheksa protsenti SKT-st ühelt poolt ja siis äh, Hollandi äh, valitsus mis äh, räägib äh, meie kriisidest, põllumajandusega seotud kriisidest, me tahame aita põllumehi loomulikult, aga äh, kui me seda tahame teha, siis on meil vaja ähm, arukat, tasakaalustatud ja piisavat eelarvet, nii nagu selles dokumendis on pandud. president küsib, kas härra Sults on valmis vastama sinise kaardi küsimusele, küsimusele. härra Hartong. Uh, It's working? Okay voorzitter ik zou mijn. Eh, suur tänu mina tahaksin esitada oma austatud kolleegile ühe küsimuse. härra kolleeg on eh, Hollandi valitsusse suhtunud äärmiselt negatiivselt ja kas teie tunnistate liikmesriikide demokraatlikke õigusi üldse siin? liikmesriikidel on õigus, kas te tunnistate seda, et liikmesriikide valitsustel on õigus oma kodanike nimel eh, arvamusi esitada? aga, sehr geehrter Herr Kollege, selbstverständlich erkenne ich Äh, loomulikult, kolleeg, loomulikult ma tunnistan seda õigust. ma lihtsalt äh, eeldan ja ma loodan, et ka teie tunnistate seda, et äh, Hollandi valitsuse avaldus on suunatud multinatsionaalsele demokraatiale ja ma olen arvesse võtnud ka Äh, neid kahe protsendi äh, ettepanekuid ja mul on hea meel, et te äh, olete tähelepanelikult kuulanud seda, mida mina ütlesin, sellepärast et kõik parlamendid peavad töötama avatuse vaimus, nii oleme ka meie siin teinud. ja mul on väga hea meel, et te toetate demokraatiat. härra Kiefer Hofstadt ja liberaalide, liberaalide fraktsiooni esimees Euroopa Parlamendis. härra president meil on siin äh, meie majesteedi kiri seoses äh, meie väljakutsete, poliitiliste väljakutsete komisjoni raportiga ja kirjas on kirjas, et äh, tema kuninglik kõrgus on pettunud meie raportis ja see tähendab seda, et meie ees on tõesti suurepärane raporti projekt. väga hea raporti projekt, kallid kolleegid ja need paar sõna, et äh, tema kuningliku kõrguse ja rap-, äh, tema kuninglik kõrgus on pettunud, äh, lisaks sellele on see kiri provokatsiooniks Euroopa Liidule, sellepärast et selles kirjas on öeldud, et pole mingisuguseid võimalusi suurendada mitmeaastase finantsraamistiku vähen-, vahendeid ja me peame kinni pidama vanast mitmeaastasest finantsraamistikust, kus on samad arvud, samad ressursid, ja samad piirangud, samad erandid, loomulikult Ühendkuningriigi erand ja mitte midagi ei tohi muuta tema kuningliku kõrguse valitsus on valitsus, kes samal ajal tahab reforme läbi viia, otsuseid langetada, mitte reformi läbi viia ainult Ühendkuningriigis, vaid ka Euroopa Liidus, nii et ma ei näe mingisugust mõtet sellele, et me peaksime jääma vana mitmeaastase finantsraamistiku juurde toppama. sellisel juhul me jätkame lihtsalt minevikupoliitikate elluviimist, härra president mina arvan, et on kätte jõudnud õige aeg öelda meie äh, avalikkusele, et mitte kärbete abil eh, ühe protsendi äh, eelarve, Euroopa Liidu eelarve abil ei suuda me äh, erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide rahanduslikku konsolideerimist läbi viia see üks protsent on ainult üks neljakümnendik kogu Euroopa Liidu kulutustest. kokkuhoidu võime teha mujal ja äh, üks ettepanek tema kuningliku kõrguse valitsusele oleks, et äh, kui nad tahavad äh, kokku hoida Ühendkuningriigi riigisektoris, siis nad saavad seda teha ainult Euroopa Liidu rolli suurendades, ma võin teile tuua selle kohta mõned näited, kõigepealt meie välispoliitika nagu te teate, Ühend-, Ameerika Ühendriikides on kakskümmend kaheksa tuhat äh, diplomaati. Euroopa Liidus on meil üheksakümmend kolm tuhat diplomaati, äh, ehk siis neli korda rohkem kui Ameerika Ühendriikides ja seda sellepärast, et meil ei ole ühist välispoliitikat. ja sealt oleks küll võimalik kokku hoida, kui Ühendkuningriik investeeriks rohkem Euroopa Liitu, siis oleks neil võimalik oma välispoliitika arvelt kokku hoida, oma äh, Äh, välisministeeriumi arvelt kokkuhoideid läbi viia. teine võimalik äh, kokkuhoiuvaldkond oleks rahanduspoliitika. nelikümmend kolm tuhat inimest Euroopa Liidus vahetava, vastutavad meie Euroopa Liidu rahanduspoliitika eest. Ameerika Ühendriikides äh, kaheksateist tuhat, kes on Föderaalreservi nõukogus. ehk siis kolm korda vähem töötajaid kui meil, kolm korda vähem riigiametnikke niisiis, kui Ühendkuningriigi valitsus tahab kokkuhoidu, siis äh, liitugu euroalaga ja andke edasi pädevusi Euroopa Liidule. sellisel juhul äh, hoiate kokku rahanduspoliitika arvelt ja kui te tahate kokku hoida Ühendkuningriigis, siis äh, tehke seda näiteks teadusuuringute valdkonnas öelge, et meil on olemas Euroopa patent, võtame selle Euroopa patendi kohe vastu ja kohe, kohe on teadusuuringute eelarves võimalik sisse viia kokku hoiumeetmeid. see on minu vastus Ühendkuningriigi kuningliku kõrguse kirjale uh,. lugupeetud härra Joseph Daul, Rahvapartei esimees. vabandan, härra president, ma tulin siia jooksuga ja ma mõtlesin, et mul oli aega veidi rohkem, nii et äh, jooksin veidi liiga kiiresti. alustasin siis öeldes teile seda, et äh, me tahame, et Euroopa Liidu rahastamine vastaks uutele, uuele tegelikkusele ning et meie riikide rahaline olukord ning nende majanduskasv ja äh, Euroopa koht maailmas, kas tõesti me selles osas oleme selle kõrgusel äh, Ähm, mida Euroopa Liidu mm, äh, alusepanijad ette kujutasid. tegemist on väga poliitilise aruteluga millega on tegelenud meie parlamendi erikomisjon üheskoos eelarvekomisjoniga. arutelu kestis terve aasta finantsraamistiku üle. ma tahaksin äh, siin õnnitleda seda komisjoni ja ma loodan, et see väga euroopalik vaimsus, mis valitses erikomisjonis, jääb kestma ka terve finantsraamistiku äh, arutelu jooksul rahvapartei äh, soovib, et liikmesriigid Euroopa Liidus täielikult osalesiks, osaleksid ja kui ma ütlen täielikult, siis see tähendab seda, et nad peavad äh, mõistma, et kui et ei ole võimalik äh, külmutada äh, eelarvet kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ning et tuleb leida äh, uured oma, uued omavahendid. kui me nõuame siin omavahendeid, siis seda just nimelt sellepärast, et ähm, liikmesriikide eelarvetel oleks väiksem surve. liikmesriigid on raskustes. Euroopa Liidu eelarve on aga alati olnud tasakaalus vastupidiselt liikmesriikide eelarvetele. liikmesriigid on enamasti suurtes võlgudes üheks üle, üle üheksakümne protsendi sellest eelarvest läheb äh, projektide kasuks, mis tegelikult toovad kasu liikmesriikidele. ja see raha, mis, äh, mida aasta lõpuks ära ei kulutata, äh, antakse riikidele tagasi, samas aga so-, süüdistatakse meid selles, et me ei oska korralikult raha hallata ütleme siis nüüd tõe välja, kui kulutada üks euro Euroopa Liidus, siis tegelikult on see hoopis kasulikum, kui sama summa kulutada siseriiklikult. siseriiklikud kulutused on kaotanud tegelikult juba kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti oma väärtusest selleks, et maksta tagasi võlgu ning nii et kui kulutada äh, koolitusele, haridusele, siis suudame me aeglustada ajude väljavoolu. kui me aga neid kulutusi ei tee, siis on meie äh, liit hoopis vähem konkurentsivõimeline maailmas kui me ei äh, rahasta Euroopa Liidus ühtekuuluvuspoliitikat, siis vahed rikaste ja vaeste piirkondade vahel süvenevad veelgi. ilma Euroopa Liidu poolse rahastamiseta toiduohutuspoliitika, energiapoliitika ning kliimamuutuse vastane võitlus ei suuda olla meie ootuste ning ambitsioonide kõrgusel. ja lõpetuseks, kui Euroopa Liit ei rahasta välispoliitikat ega kaitsepoliitikat, siis ei suuda Euroopa Liit endiselt olla maailmas äh, keskse kohal. Euroopa Liit otsustab finantsraamistikuga, kas investeerida ning kas äh, rakendada ellu projektid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ning see otsus mõjutab otseselt seda, kas Euroopa Liit suudab ähm, maailmas toimuvat mõjutada või mitte ja nüüd kordki fraktsioonid, kes kõnelesid enne mind, on minuga ühel nõul ja seega Euroopa Parlament palub nõukogul väga ettevaatlikult järele mõelda oma arvamuse üle finantsraamistiku suhtes. kui nad soovivad tõesti majanduskasvu ning suurem ja rohkem töökohti, siis peab kasutama selle saavutamiseks just nimelt Euroopa Liidu eelarvet ja kui nõukogu tõesti soovib, nagu ka komisjon ja parlament, anda Euroopa Liidule kõige paremad võimalused üleilmastumisprotsessis, siis eh, peab kulutama vähem ja üheskoos ja mitte eh, jagada oma rahalised vahendid laiali erinevate projektide vahel. Euroopa Parlamendi eh, Rahvapartei parlamendiliikmed kutsuvad üles just nimelt äh, sellisele rahastamisele. samal ajal, kui Ateenas või Madridis noored äh, avaldavad meelt tänavatel ning inimestel on suured kahtlused oma tuleviku osas, on tõesti õige aeg, et esitada õiged küsimused ning pakkuda ka äh, tegelikke lahendusi kõikidele väljakutsetele, suur aitäh! suur aitäh teile, härra esimees! nüüd palun Richard Ashworth, palun Uh, suur aitäh, härra president! tahaksin äh, võtta sõna ning äh, seda tema majesteedi valitsuse nimel ning vastata härra Verhofstadile, kes nagu ikka, vaatab vales suunas ja ei ole asjast õigesti aru saanud. kui ta oleks äh, õigesti lugenud raportit, siis Äh, ta oleks näinud, et äh, tema majast, ta rääkis sellest, et tegemist on kriisiga Euroopas ning majandus stagneerub, äh, töökohad lähevad kaduma ning tööstustel on raske kiirete muutustega maailmas konkurentsivõimeliseks jääda. vaja on eelarvet, mis oleks asjakohane, mis tooks kaasa lisaväärtust ning oleks suunatud inimestele. härra Verhofstadt ja tema kolleegid aga pigem pakuvad just vastupidist. meil on ütlus, mille kohaselt kui suunda ei muudeta, siis jõutaksegi sellesse punkti, kuhu alguses sooviti minna, aga eh, meil on vaja muutusi eelarve osas. Eh, tema majestät nõustub, et, et nendes valdkondades, kus lisaväärtust on võimalik pakkuda, on vaja eelarvet suurendada, nagu näiteks teadustöö, telekommunikatsioon, transpordivõrgud, samuti nõustume hariduse osas sellega mm, ühtse turu osas ja samuti eh, ettevõtete toetamise osas ja see aitab luua töökohti ning majanduskasvu, aga me ei nõustu sellega, et eh, need on need põhjused, miks eh, siinne koda nõuab suuremat eelarvet. härra Verhofstadt, üle kogu Euroopa valitsused on eh, kasinuseelarvete vastu ning see koda ei näitaks üles eriti suurt arukust, kui ta seda sõnumit kuulda ei võtaks, kui otsustatakse eirata viie riigijuhi kirja, sellepärast et need riigipead räägivad sellest, et rohkem Euroopat ei ole vastuseks, targem Euroopa küll aga oleks. niisiis, meil on vaja eelarvet, mis oleks äh, fokusseeritum. me oleme komisjonis rääkinud äh, piisavalt erinevatest prioriteetidest, küll aga ei ole kunagi äh, selles suunas käitutud. ei ole tehtud vajalikke raskeid valikuid selliseid valikuid, mida valitsused on pidanud kogu Euroopas tegema rasketel aegadel seega me nõustume, et on vaja uute prioriteetide osas rohkem mm, kulutusi ja vahendeid, aga me peame need prioriteedid ka läbi vaatama, nii et jällegi siin on kaudsi läinud taaskord võimalus Euroopa Liidu eelarvet parandada, aitäh! aitäh! kas te soovite vastata sinise kaardi küsimusele? härra Ashford. jah, härra Tahv, palun. Oh, president um lugupeetud president. ma tahaksin küsida oma kolleegilt eh, seda, et kas ta ei nõustu sellega, et riiklikult tasandilt Euroopa eelarvesse teatud eh, võtme, eh, võtme mm, küsimuste üleviimine võib endaga kaasa tuua äh, raskusi. taolise, kui me niimoodi teeme, siis seetõttu on võimalik ka kokku hoida liikmesriikide vahendeid. see on peamiseks parlamendi mõtteks kui me üritame reformida finantsperspektiive. see on loogiline ning meil on vaja loogilist, mõistlikku vastust ka Londonist sellele. Eh, microphone, microphone please. Okay. Uh, Chairman, yes, I understand his point. jah, ma sain aru. teooria on küll õige, aga praktikas eh, see nii ei ole. palun tõestage, et, et Äh, taoline üleviimine on võimaldanud äh, kulutõhusalt käituda. tooge näiteid selle kohta, kus on kokku hoitud kodanike äh, raha. praegune eelarve näitab väga selgelt seda, et me tahame rohkem Euroopat, mitte targemat Euroopat. Ühendkuningriigi valitsus tahab, et kulutataks paremini, mitte rohkem äh,. kolleeg Bas. suur aitäh ja kolleeg Bas Aikaut Rohelistest voorzitter het is altijd weer interessant om te zien dat zodra we het hebben over. suur aitäh alati on väga huvitav näha seda et niipea kui me räägime eelarve tulevikust siis räägime me alati sellest kui palju ikkagi mängus on aga me peaksime vaatlema kolm erinevat aspekti, mis meie meelest on eriti olulised just roheliste fraktsiooni jaoks. meil on vaja nägemust Euroopast, me peame vaatama, milline on Euroopa eelarve lisaväärtus seoses selle nägemusega, jah, härra Ashford eelarvet äh, peab uuendama, see peab olema rohelisem, see peab olema tulevikku suunatud. aga tulevikku suunatud eelarve tähendab seda, et on vaja muutusi teha ning me räägime endiselt ikkagi Euroopa vahenditest ning kolmandaks, omavahendid Euroopa Liidus. me peame muutma süsteemi ausamaks ja läbipaistvamaks, kui me räägime omavahenditest. tahaksin peatuda neil kolmel prioriteedil. esmalt lisaväärtus, jällegi siin räägitakse sellest, et raha lihtsalt kaob kuhugi musta auku, see on täielik mõttetus. kui vaadata, mida on võimalik teha Euroopa tasandil, siis me näeme, et on väga palju põhjusi, miks raha kulutada just Euroopa tasandil, mitte liikmesriigi tasandil, nagu näiteks välisteenistused, saatkonnad, kas me soovime, et meil peaks tõesti olema kakskümmend seitse äh, välisesindust või üks seega meil oleks vaja rohkem äh, vahendeid Euroopa Liidu saatkonna jaoks, aga vähem liikmesriikide jaoks. ning kui me tahame läbi viia infrastruktuuriprojekte liikmesriikides, siis äh, vaatame, kuidas see võiks toimuda piiriüleselt. või näiteks kas või äh, teadus- ja arendustegevus. siin on meil samuti vaja vahendeid selleks, et koostööd teha ning edasi liikuda tegemist on äh, targa, aruka investeerimisega, tegemist on nägemusega tuleviku Euroopast. see on meil vaja äh, rohelist eelarvet. teiseks, meie eelarve peab olema tulevikku suunatud. praegune eelarve äh, on selline, nagu ikka, meil on kaks tuhat kakskümmend eesmärgid, me tahame arukat jätkusuutlikku majandust, me peame olema suutelised ka sellesse investeerima. me peame arvestama sellega, et ressursse on napilt, nii loodusvarasid kui ka tööjõud on napilt ja Euroopa Liit peab siia investeerima selleks, et me saaksime edasi toimida. ühine põllumajanduspoliitika, see on ka üks selline sektor, mis äh, kasutaks ära arukad loodusvarasid. me peame samuti vaatama, kuidas uute väljakutsetega toime tulla, energiat kokku hoia, struktuurifondid äh,, peavad samuti panustama kaks tuhat kakskümmend poliitika elluviimisesse. kui me vaatame uusi väljakutseid, siis, siis jätkusuutlik energiapoliitika ning muud küsimused, siin on vaja Euroopa vastuseid Va. vaesuse vastu võitlemine, kliimamuutused, innovatsioon, nüüd omavahendid Ühendkuningriigi äh, soodusrežiimid, äh, see ei ole hea süsteem, meil on vaja läbipaistvamat äh, olukorda, me peame samuti läbi vaatama finantstehingute maksu sisseviimise võimalused ning see võimaldab meile luua ausa läbipaistva süsteemi ning tagada omavahendite olemasolu. aga seda me peame tegema Euroopa Liidu tasandil ja need liikmesriigid, kes väidavad, et me me peaksime vähem raha kulutama, aga rohkem ülesandeid täitma, siis ma tahaksin neilt küsida, kuidas on võimalik toime tulla sellises olukorras, kui äh, luuakse üha rohkem prioriteete, aga antakse üha vähem vahendeid, siis ei ole võimalik sellises olukorras toime tulla, seega tahaksin äh, küsida Ühendkuningriigi ja Hollandi valitsuselt, kuidas sellele vastata? jaa, härra Lotar Biski, Ühendatud Vasakpoolsete nimel jah. nagu te mõistate, äh, vasakpoolsetel on loomulikult äh, väga suured ootused Euroopa sotsiaaldimensiooni äh, suhtes ja seetõttu ähm, oleme me pettunud sellest, et sotsiaalne dimensioon ei ole järgnevate aastate jooksul nii selge prioriteet, kui me oleksime lootnud olen veendunud, et meie sotsiaalse mudeli ja solidaarsuse põhimõtte arendamine on sellise kriisi olukorras, kus me kõik püksirihma pingutame, äärmiselt oluline ja kui me, millest me peame võib-olla loobuma, kui me samal ajal loobume sotsiaalsest integrat-, integratsioonist, siis see pole õige. rääkisite Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta väljakutsetest mina arvan et, et viieprotsendilisest suurendamisest ei piisa. me peame võtma arvesse meie sotsiaalseid ülesandeid, Frontex, Inter, kõik äh, teised sellised asjad äh, võivad oodata, sotsiaalsed prioriteedid on äh, kõige äh, olulisemad ja kui me tahame negatiivseid prioriteete, kui me otsustame negatiivsete prioriteetide ehk siis kärbete kasuks, siis see oleks vale. me tahaksime, et parlament arutaks omavahendite süsteemi ülevaatamist, tegemist on väga olulise ülesandega, üks võimalus oleks kasutusele võtta finantstehingumaks, me peame neid võimalusi hakkama arendama võimalikult äh, äh, kiiresti, selli-, see võimaldaks meil ka Euroopa Liitu läbipaistvamalt rahastada. loomulikult me peame vaatama äh, ka, kuidas me saame suuremal määral reguleerida finantsturge, Ühendkuningriigi erand tuleks lõpetada ja äh, Euroopa eelarve kasutamata vahendite tagasimaksmise äh, küsimust tuleks üle vaadata. proua Andreasen Marta suur tänu, president, meie koda äh, süüdistatakse jällegi selles, et me ei ole reaalsusega kursis, äh, kui me tahame eelarvet suurendada perioodil kahe tuhande, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. suurendamise põhjenduseks tuuakse Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia rahandamine, see strateegia peaks meid kriisist välja viima, nagu siin mõned väidavad. tuletagem aga meelde seda, mis juhtus Lissaboni strateegiaga, mis oli äh, selge läbikukkumine, maksumaksjate raha, raha raisati ja seda viga ei tohiks enam korrata Euroopa Liidu Kontrollikoda on äh, näidanud, kui suur on vigade määr, mis puudutavad erinevaid poliitikavaldkondi ja keskmine näitaja on kaks koma kaheksa protsenti eelarvest äh, aasta-aastalt ja ikkagi sellegipoolest anname me rahasid endast, nendele piirkondadele. projektid äh, kasvavad sageli kolmekordse, kolmekordseks eela-, prognoositud suurustest ja võtame näiteks Galileo seitse koma seitse miljardit oli eh, eelarvest ette nähtud, sellele nüüd on kakskümmend kaks eh, koma kaks miljardit eurot üle. üle neljakümne protsendi eelarvest investeeritakse endiselt eh, ühisesse põllumajanduspoliitikasse, ehkki ainult väike osa meie töötajatest Euroopa Liidus töötavad selles valdkonnas. ja igal aastal nõutakse ühte miljardit eurot ähm, jällegi uute poliitikavaldkondade jaoks, välistalitus äh, nõuab viissada miljardit, miljonit igal aastal ja oma olemasolu pole see teenistus veel õigustanud ja kõik need näited äh, näitavad, et tegelikult me ei peaks mitte eelarvet suurendama, vaid vähendama. Ühendkuningriigi valitsus loodetavasti ütleb äh, lõpuks, et nüüd aitab ja nõuab meie eelarvevahendite vähendamist, paistab aga, aga et koalit-, paistab, et koalitsiooni koalitsioon Euroopa Parlamendis ei toeta eelarve külmutamist, aga meie Ühendkuningriigi maksumaksja neid selle eest ei tänu. ja nüüd äh, härra Lukas Hartong äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikumus liikmete nimel. suur tänu, härra president, Briti minister ütles äh, enne esimest maailmasõda, et äh, tuled kustuvad üle kogu Euroopa, äh, neid enam ei süüdata. nüüd me räägime Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi prioriteetidest pärast kahe tuhande neljateistkümnendat, neljateistkümnendat aastat, räägime meie õigusloometööst, väljakutsetest, meie kodanike tulevikust ja sinna on tegemist intellektuaalse puudujäägi suurepärase näitega ja eliidi diktaatorluse musternäidisega. Euroopa Liit tahab olla äh, suurem ja tugevam ja, ja nõutakse äh, viieprotsendilist eelarve suurendamist, see on rumal. siin ei ole arvesse võetud äh, liikmesriikide suveräänsust ja liikmesriikide ja liikmesriikide kodanike soove. võtame näiteks Hollandi. Holland ei oleks mitte iial nõus sellise raportiga. puutkem vaadata asju värske pilguga. Äh, värskus ja vabadus oleks õige lähenemine, vastasel korral tuled jällegi kustuksid Euroopas ja meie tulevased põlvkonnad peaksid elama pimeduses. mina tahaksin valgust kogu Euroopas. kallid kolleegid, me räägime siin Euroopa Liidu tulevikust. ai, vabandust, siin on ka sinise kaardi küsimus. härra Hartong, kas olete valmis vastama? palun, kolleeg, teil on sõna. härra Gerbrand, palun. suur tänu, härra president, mina tahaksin esitada küsimuse kolleegile härra Hartongile hetkel on mitmeid Euroopa Liidu liikmesriike, kes kuuluvad ka G8-sse, G8 neid ka esindab, tegemist on kaheksa maailma suurema majandusega riikide ühendusega ja kui nüüd on seal esindatud mõningad Euroopa Liidu liikmesriigid, siis kuidas te usute, et üksikud liikmesriigid saavad mängida eraldi rolli, kas te ei arva, et ainukeseks võimaluseks on, võimaluseks on töötada üheskoos? härra president, tahaksin tänada kolleegi küsimuse eest Euroopa Liit on nii tore ja nii võimas just nimelt tänu liikmesriikidele. ja tänu sellele, et liikmesriigid teevad koostööd ja kui nad tähelepanelikult järele mõtlevad oma tegude üle, siis võib neil olla väga suur jõud maailmas ja seda tänu äh, liikmesriikide valitsuste heale koostööle. suur tänu edasi kuulame ära Euroopa Liidu tuleviku osas nüüd komisjoni arvamuse, härra Levandovski, teil on sõna. suur tänu, härra president, ma tervitan Euroopa Komisjoni nimel äh, raportit, mille töötas välja poliitiliste väljakutsete erikomisjon, see on kindlasti suureks abiks, kui valmistame ette järgmist finantsraamistikku ja samas on tegemist ka väga euroopaliku lähenemisega äh, tegemist on tõelise Euroopa finantsraamistikuga Euroopa projektidele. seda on meil väga praegu vaja, arvestades praeguseid ühiseid väljakutseid, millele on vaja ka ühiseid lahendusi. härra äh, Schulz viitas sellele kui solidariseerumise ajastule aga ka menetlus poliitiliste väljakutsete erikomisjonis oli väga hea, ma osalesin aruteludes, asja juhiti väga oskuslikult, raportöör härra Garriga äh, tegi seda väga hästi. loodame, et enamuse hääletus täna kinnitab ka toetuse raportile üle. jah, me jagame seda lähenemist, mis raportis on kuid Euroopa Liidu eelarve ei ole mitte liikmesriikide eelarvete koopia, vaid tegemist on eelarvega, mis peab suutma aidata saavutada Euroopa Liidu eesmärgid ja mis vaatab kaugemale liikmesriikidest. see peaks võimaldama liikmesriikidel teha mastaabisääste või saada kasu sünergiatest. Euroopa Liidu eelarve suudab teha, tagada suure erinevuse nii investeeringute kui ka defitsiidi osas. näiteks kui me räägime siin ühisest põllumajanduspoliitikast ning ühtekuuluvuspoliitikast, siis need ei ole mitte vananenud, vaid need võimaldavad just nimelt saavutada Euroopa kahe tuhande kahekümnenda strateegia eesmärgid. ja kui seda korralikult struktureerida, siis võimaldab see ka paremat rahastamist näiteks innovatsiooni, ähm, rändevoogude haldamist ning Euroopa Liidu välised võimalused, mis hetkel on vägagi nähtavad Vahemere piirkonnas, see puudutab ka energiatõhusust, aga eelkõige seda, kuidas Euroopat omavahel, Euroopa riike omavahel ühendada, äh, näiteks ka energiaalased ühendused. Euroopa Liit peaks võtma endale uued funktsioonid meil on ka äh, terve äh, rida tööriistu, kuidas äh, kutsuda korrale neid liikmesriike, kes ei pea kinni teatud kriteeriumitest, kui tulevikus oleks meil võimalik kasutama, kasutada ka uusi finantsinstrumente. oluline on rahastamist reformida ja seda me teemegi, luues uued vahendid, nagu härra Tool ka väga õigesti ütles. me tahame siin lihtsustada äh, rahandusministrite elu, kasutades uusi omavahendeid ning vähendades äh, liikmesriikide osamakseid meil on ka finantsraamistiku määrus, ka uus institutsioonide vaheline kokkulepe ja samuti räägime siin uutest omavahenditest sektoripõhised ettepanekud peaksid tulema välja hiljem septembri ning aasta lõpu vahelisel perioodil. ning lõpetuseks tahaksin veel kord üle korrata seda, et ma olen täiesti veendunud, et äh, poliitiliste väljakutsete eelarvevahendite erikomisjoni raport on oluliselt panustanud arutellu Euroopa Liidu tuleviku üle ja tegemist on väga olulise pidepunktiga ka Euroopa Komisjonile. ning koostöö Euroopa Komisjoni ning parlamendi vahel ei ole siin väga oluline mitte ainult konkreetse ettepaneku väljakujundamises, vaid ka väga oluline praeguses raskes kontekstis sellest teemadest rääkides suur aitäh, härra volinik, tõesti tegemist äh, on kindlasti väga olulise aruteluga Euroopa Komisjoni ja parlamendi vahel, mõlemad institutsioonid sooviksid üksteist toetada, kui meil on sarnane lähenemine finantsraamistikule. ja Euroopa Komisjoni ettepanek äh, avalikustatakse juunikuu lõpus ning äh, seda tutvustatakse ka Euroopa Parlamendile nüüd äh, sinise kaardi küsimus. meil ei ole sellist reeglit, mis lubaks sinise kaardi küsimusi esitada meie külalistele. seda on võimalik äh, esitada parlamendiliikmetele seega lähme edasi komisjonide nimel kõnelejatega ja kõigepealt Arengukomisjoni nimel härra Berman. suur tänu, härra president. arengukomisjoni nimel tahaksin öelda, et tegemist on väga selge raportiga. see ütleb selgelt välja, et järgmise seitsme aasta jooksul Euroopa Liit äh, võtab endale kohustused ka äh, liikmesriikide ning teiste riikide osas. eri liikmesriigid peavad äh, samuti olema oma äh, eesmärkide kõrgusel arenguabi null koma seitsme protsendi ulatuses oma SKT-st me peaksime aga vältima igasuguseid kattumisi ning peaksime tegema tööd tõhusamalt. me ei tahaks, et siin rahastataks teisi asju arengueelarve arvelt, meil on vaja uusi rahastamisvahendeid riigiabi asemele. humanitaarabi jaoks peab olema eraldi rahastamisvahend, sest et tegemist on poliitiliste valikutega meie välispoliitikas ja neid otsuseid teeb ka välisteenistus me peame olema endiselt kõige olulisemaks partneriks arenguriikidele. härra Jan Gerbrandi. suur aitäh, härra president keskkonnakomisjon saab samuti väljendada oma rahulolu raportiga. siin pööratakse tähelepanu loodusvarade napusele Äh, käsitletakse bioloogilist mitmekesisust ning räägitakse äh, jätkusuutlikkusest ning äh, seda ka majanduste seisukohalt, aga siiski siin on ka üks aga, me elame ajastul, kus kõik liikmesriigid peavad igat senti pikalt enne kaaluma, kui seda kulutavad. meil on subsiidiumid erinevates valdkondades, aga me peame need üle vaatama, me oleme mm, eh, esitanud ka muudatusettepanekuid, seda selleks, et just subsiidiumite osas eh, kui need eh, kahjustavad keskkonna olukorda, siis tuleks neid piirata, eriti just kasinuse ajal. suur aitäh ja ITRE ko-, ei, president vabandab. Äh, proua Konstantse Angela Kreel regionaalarengu komisjonist, sellepärast et äh, teised kolleegid ei ole veel kohal. suur aitäh, härra president! ühtekuuluvuspoliitika on üks äh, peamistest Euroopa Liidu eelarve kasusaajatest ning me peame vastama, olema valmis vastama uutele väljakutsetele. me tahame investeerida kaasaegsetesse taristutesse, teadusuuringutesse, innovatsiooni, uutesse tehnoloogiatesse. me tahame, et linna areng oleks jätkusuutlik, me tahame, et oleks tagatud kõrgetasemeline koolitus. meil on vaja spetsiifilisi eh, rahastuskavasid, mis vastaksid regioonide eripäradele samas me peame tagama selle, et kõikidel regioonidel oleks juurdepääs äh, regionaalpoliitikale. nii äh, tugevamad majandused kui ka nõrgemad majandused, idapoolsemad riigid ja ka äh, muud riigid, sest et Saksamaa näiteks omab nii idapoolset aspekti kui läänepoolset ja mingil juhul ei tohiks eelarve siin olla väiksem kui varem, meil on vaja sellist eelarvet, mis aga ei oleks killustatud äh, me peame tegema jõupingutusi selle nimel, et parandada läbipaistvust ning tõhusat äh, kasutamist. ja peame lahti saama üleliigsest bürokraatiast. ühtekuuluvus tähendab solidaarsust, kuid ühtekuuluvus on ka miski, mis on äärmiselt mõistlik ja vajalik. kui ühtekuuluvust ei ole, siis see kahjustab majandusi. ka raha, maailm peab sellega arvestama. ma tahaksin tänada raportööri selle eest, ta on arvesse võtnud regioonide komisjoni arvamuse ning ma tahaksin, et toetatakse muudatusettepanekud, kus räägitakse vahekategooriatest. regioonide komisjonis me leidsime igati mõistliku kompromissi selles osas ja ma arvan, et ka Kariga raportis on võimalik see sisse viia, nii et palun toetage meid. Äh, kolleeg Lavia Agri komisjonist. lugupeetud president, ma tahaksin sõna võtta siin meie komisjoni kolleegide enamuse nimel ja avaldada tunnustust kolleegile suurepärase tehtud töö eest. arutelu finantsperspektiivide üle oli vägagi elav ning raport on väga heaks kokkuvõtteks, mis võimaldab äh, kokku võtta nii fraktsioonide kui ka riikide delegatsioonide seisukohad. mina olen põllumajanduskomisjoni raportööriks neis küsimustes ja ma saan igati nõustuda sellega, et põllumajanduseelarve peab alles jääma. ma äh, võitlen selle nimel, nagu ka paljud teised kolleegid komisjonist ja ma usun, et ALDE muudatusettepanek, milles tahetakse äh, põllumajandusvahendeid äh, vähendada äh, ja need üle viia teistesse sektoritesse ei ole hea. mina olen selle vastu, põllumajanduspoliitika on selline poliitika, mis võib strateegilistes sektorites mängida võtmerolli ning tuua lisaväärtust Euroopale. suur aitäh ning nüüd kolleeg, kolleeg Sorin Katalin Ivanov lugupeetud president, rääkides Euroopa Liidu eelarvest, eh, tulevasest mitmeaastasest finantsraamistikust, siis muidugi mõistame, me peame silmas eelkõige just Euroopa Liidu lisaväärtust. Euroopa Liidus eelarves ei ole sellist osa, Äh, kus oleks võimalik saavutada suurem lisaväärtuse äh, väiksemate vahenditega. me tahame, et kõik Euroopa projektid oleksid sellised, millest äh, saaksid aru ka Euroopa kodanikud, milleks tuleksid, millel oleks tulevikku. selleks on aga vaja, et Euroopa noored usuksid Euroopa projekti ja tunneksid ennast üha enam eurooplastena. me peame investeerima kultuuri, haridusse ning noortele suunatud projektidesse ja suurendama vahendeid nendes valdkondades selleks, et Euroopal oleks tulevikku, tuleb meil rohkem investeerida nii eh, haridusse, kultuuri kui ka noorusesse. samuti üheks prioriteediks on meil sport kaks tuhat kakskümmend agendast. naiste õiguste komisjoni nimel proua Svensson. Eva-Britt Svensson, palun. Well, it's some problems With, with paistab, et proua Svenssonil on mikrofoniga probleeme, ütleb härra president. suur tänu. mina olen naiste õiguste komisjoni esindaja selles küsimuses ja naiste õiguste komisjoni nimel ütleksin, et tegemist on tähtsa küsimusega, äh, majanduspoliitika, rahanduspoliitika, kaubanduspoliitika, kõik mõjutavad meie eelarvet äh, ja kõik on seotud meie eelarvega. ja peab ütlema, et kui me tahame kaasaegset tulevikule suunatud eelarvet, äh, siis peame keskenduma tuleviku seisukohast prioriteetsetele valdkondadele, ja neid eelarves arvesse võtma. arvesse tuleb võtta ka naiste oskusi ja naiste võimalusi ja, ja soolise võrdõiguslikkuse äh, peavoolustamise perspektiiv peab olema põimitud kõikidesse eelarve äh, valdkondadesse me ei räägi mitte ainult äh, rahaliste vahendite suurendamisest, me räägime siin ainult sellest, et meil peab olema poliitilist julgust äh, Äh, eelarvetöös välja tuua oma prioriteedid, võttes arvesse kogemusi, oskusi äh, ja pädevusi, äh, ka naiste kogemusi, oskusi ja pädevusi. me ei peaks siin rääkima ainult eelarvevahendite suurendamisest, vaid meie eelarvet tuleks kasutada tõhusalt ja kaasaegselt tulevikule suunatult. ja nüüd kolleeg Pööge, palun. suur tänu, härra president, kallid kolleegid tegemist on äh, tasakaalustatud äh, lähenemisega seoses äh, Euroopa Liidu finantsalustalude arendamisega rasketes majandustingimustes tahaksin tänada Juta Haugi ja Salvadori tehtud tööst, mis oli hiilgav, kui me vaatame meie fraktsioonide poliitilisi erisusi või siis hoolimata nendest erisustest on tulemus suurepärane näide meie ühistest püüdlustest ühise Euroopa ülesehitusel. omavahendid on küsimus, mida tuleks analüüsida. me peaksime vaatama, kuidas oleks võimalik tõe, läbi tõeliste omavahendite meie eelarvet rahastada, see oleks ka kooskõlas meie aluslepinguga mis puudutab arutelusid liikmesriikide parlamentides, äh, siis äh, need peaksid olema ka teada meie kolleegidele. mis puudutab kulusid, siis meil on kulukohustused, mis pärinevad Lissaboni strateegiast, aga täna äh, seisame silmitsi Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia väljakutsetega ja me peame seda ka, ka vastavalt rahastama. me meie ees on äh, majanduslikud väljakutsed, sotsiaalsed väljakutsed ja nii edasi ja, ja me peame olema öö, äh, sihikindlad kõigis valdkondades ja me peame vaatama, kuidas saab ka kokku hoida, loomulikult ka Euroopa eelarves on võimalik kokkuhoideid, äh, kokkuhoidu sisse viia ja liikmesriikide ja Euroopa eelarvet kooskõlastades on võimalik kokku hoida Äh, ja kui meie ei esita omalt poolt prioriteete, siis äh, nõukogu lihtsalt kirjutab meile ette, millised poliitilised prioriteedid kustutatakse ega ei saa enam raha, äh, rahastamisvahendeid ja mis puudutab kogu kodanikke, siis ma loodan, et komisjon parlamendi ettepanekuid võtab tõsiselt, ma eeldan, et järgmine e-, eesistuja peab alustama avatud ja läbipaistva arutelu nende teemade üle. suur tänu! ja teil on võimalik veel äh, üks minut rääkida, kuivõrd äh, kolleeg Epping tahab teile esitada sinise kaardi küsimust, kui olete nõus. jah, suur tänu, härra president, andsite mulle sõna, nii palju kui ma tean, Böge on härra TDU, äh, on TDU liige Saksamaal ja ma tahaksin teada, kas tema soovib oma vahendeid Euroopa Liidule tänu oma isiklikele veendumustele või oma erakondlikele veendumustele Saksamaalt palun, kolleeg, jah, mul on väga hea meel vastata härra Eppingi küsimusele. mina ei ole mitte ainult CDU liige, kolmteist aastat äh, olen Schleswig-Holsteinis äh, ka CDU äh, asepresident meie erakonna regiooni organisatsioonis. meie erakonna liikmed Euroopa Parlamendis oleme oma seisukohad äh, kujundanud ja see on minu äh, sõnavõtt oli nendega kooskõlas ja Sure seisukohad on sellega kooskõlas, mina olen äh, ka CDU-s Saksamaal valmis äh, nende sõnade eest vastust kandma. ja nüüd kolleeg Göran Färm. kallid kolleegid, Euroopa Liit seisab täna silmitsi tõsiste väljakutsetega ja me peame finantskriisi lõpetama, peame tulevikus selliseid kriise vältima ja me peame meie konkurentsivõimet suurendama üleilmastunud maailmas. meil on vaja piiriüleseid investeeringuid ja teadusuuringute valdkonnas näiteks me peame kliimamuutusega seotud väljakutsetega, keskkonnaga seotud väljakutsetega, energiavarustusega seotud väljakutsetega toime tulema. me peame öö, meie tööpuuduse Äh, lõpu tegema ja töökohti asuma looma ja me peame kuidagi suutma seljatada meie äh, lõunapoolsete liikmesriikide kriisi ja lõu- ja meie lõunapoolsete naabrusriikide kriisi. ja ähm, ähm praegu me oleme näinud, kuidas Euroopa kontseptsiooni äh, ähvardatakse, rünnatakse äh, ja poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite komisjonis me mõistame, et paljud liikmesriigid on viinud kärpeid sisse oma eelarvetesse ja võib-olla tundub veider, et me Euroopa tasandil tahame rohkem rahalisi vahendeid, kuid samal ajal võib öelda, et meie et silmade sulgemine väljakutsete ees oleks samuti rumal. me ei saa loobuda oma ambitsioonidest, oma poliitilistest ambitsioonidest, mis äh, on liikmesriigid meile edasi andnud äh, koos mis puudutab Lissaboni lepingut, siis me peame vaatama äh, ja, ja Kreeka, Iirimaa, Portugal, me tahame neid riike aidata. kui me eelarvet kärbime, siis me ei saa neid riike aidata. tema kuninglikku kõrguse äh, valitsus räägib äh, meie eelarve netopanustajatest. meie aga peame siinkohal keskenduma sellele, et meie ambitsioonid peavad olema tasakaalus meie vahenditega ja me tahame läbi viia tulevikule suunatud reformide kompleksi äh, ka põllumajandusvaldkonnas ja seetõttu äh, viie protsendi eelarve suurendamise määr on äh, hädavajalik. tahaksin tänada raportöör Kariga Poledot, kes on õnnestunud Äh, enda taha koondada ka meie parlamendiliikmete enamuse. see täiendav viis protsenti peaks olema suunatud investeeringutele meie äh, prioriteetsetes valdkondades, võtame näiteks majanduskasvu, töökohtade loomise, teadusuuringud, kõik need valdkonnad vajavad rahalisi vahendeid ja ilma nende täiendavate vahenditeta ei tule me kindlasti väljakutsetega toime. me peame ka oma lähenemist Euroopa Liidu eelarvele muutma Äh, kui me kogu aeg tahame Euroopa Liidu eelarvet vähendada võrreldes samal ajal äh, meie e-, Euroopa Liidu eelarvet liikmesriikide majanduste eelarvetega, äh, siis tegelikult võib öelda, et Euroopa Liidu eelarve on tegelikult kasvanud aeglasemalt kui liikmesriikide eelarved eraldi võetuna. võtame näiteks Ühendkuningriigi eelarve, seda aga ei võeta arvesse ka, ka pöördumistes, nagu näiteks Ühendkuningriigi äh, Äh, kuningliku kõrguse pöördumine. ma arvan, et äh, kärped ei aita meid kriisist välja, me peame aga samal ajal leidma omavahendeid ressu-, ressursse selleks, et kriisi seljatada. ja kolleeg Haaglund, palun. suur tänu, härra president. ja äh, tõesti südamlikud tänusõnad ka meie raportöörile, kes on teinud ära hiilgava töö ja äh, koondanud kõik meie kojas esitatud ideed, väljakutsed, millega silmitsi seisame, on väljakutsed, mille osas me oleme kõik äh, ühel meelel, aga me peame tagama ka vajalikud äh, majanduslikud vahendid nende väljakutsetega toimetulekuks. siin tuleb saavutada õige tasakaal. oma poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite komisjonis oleme rääkinud sellest, et eelarvet tuleks suurendada viie protsendi võrra. viis protsenti võib äh, tunduda suure summana äh, iseäranis, kui peab liikmesriikide valitsustes põhjendama selliseid eelarve suurendamisi, kuid see summa on kooskõlas uute väljakutsetega meie ees ja uute ülesannetega meie ees. me ei suuda uute ülesannetega nendega toime tulla, kui meil puuduvad rahalised vahendid aga et suurendama usaldusväärsust, peame me kindlasti läbi vaatama ka meie olemasolevad struktuurid, olemasolevad kuluallikad ja me peame vaatama, kas on võimalik kuskilt kokku hoida, see peab olema võimalik ka eelarvesiseselt juba olemasolevate vahendite abil siin äh, pean ma silmas iseäranis meie ühist põllumajanduspoliitikat ja samuti ka ühtekuuluvuspoliitikat, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika äh, vahendeid ei kasutata sageli optimaalselt. ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas on mitmeid bürokraatlikke meetmeid ja võtame siin Strasbourgi oma fraktsioonis oleme toonud ise mitmeid erinevaid teemasid välja, mil mille üle võiks arutleda ja mis aitaksid meie nõudeid eelarve suurendamise osas äh, kuidagi usaldusväärsemaks ja tugevamaks mu muuta. Äh, mõnikord äh, lööme me häirekella, mõnikord otsime lahendusi, kuid äh, ma arvan, et siinkohal tuleks teha kahte asja korraga, me peame küll äh, ka täiendavaid vahendeid nõudma, kuid me vaatame, vaatame ka üle olemasolevate vahendite kasutamise. meie fraktsioonil on üsna selged seisukohad, me tahame oma ressursside äh, põhjaliku ülevaate, mis on äärmiselt olulik ja me peame vaatama üle meie juba olemasolevad rahastamisstruktuurid, erandid ja äh, erinevad korrektsioonikorraldused, sellised asjad tuleb lõpetada, me tahaksime algatada nõukoguga äh, konstruktiivset dialoogi ning äh, see on usaldusväärse eelarve üks oluline element. suur aitäh, härra Konrad Šimanski, palun! suur tänu, härra president. Poola delegatsioon ning konservatiivid hääletavad selle raporti poolt mitmeaastase finantsraamistiku kohta, see aga ei tähenda, et meil oleks jäänud kahe silma vahele selle dokumendi nõrgad kohad omavahenditest rääkimine on tegelikult täielik aja raiskamine, sest et see tähendab, et me soovime suuremaid makse, aga nii ehk naa makstakse Euroopa Liidus juba liiga palju erinevaid makse. me peame oma poliitikasse või siiamaani ellu rakendatud poliitikusse suhtma, suhtuma kriitiliselt ja vaatama ka raiskamisele. kui me seda ei teeks, siis oleksime lihtsalt ebaausad. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast on saanud kõikehõlmav eesmärk, aga see tähendab seda, et me võib-olla püüdleme selle poole ühtekuuluvuspoliitika arvelt me ei tohiks unustada siin ka Euroopa lisandväärtust, mis just nimelt peitubki ühtekuuluvuspoliitikas. Poolas oleme selgelt näinud, millised on ühtekuuluvuspoliitika konkreetsed tulemused, majanduskasv on suurenenud ja see ei too kasu mitte ainult Poolale endale, vaid ka tervele Euroopa Liidule. see toob Poolas rohkem investeeringuid ja kasu ja mitte ainult Varssavisse ja Prahasse, vaid ka Amsterdami, Londonisse ja mujale suur aitäh, nüüd on sõna Helga Trüppelil. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, hakkan äh, siin sõnasabast kinni härra Ashworthil tema soovib, et Euroopa Liidu eelarve oleks arukam ja mitte suurem. minu arvates äh, sellised ei ole tegelikult alternatiivsed variandid, meil peab olema tõesti intelligentsem eelarvepoliitika, aga seda seeläbi, et me paneme paika selle, kus on meil võimalik äh, teha sääste, kuidas seda kõike hallata. meie erikomisjon pidi panema paika ka konkreetsed summad, et poliitiliste väljakutsetega hakkama saada. tegemist on reformidega, poliitilise julgusega ja sellega, et me looksime võimalused ka tegelikult midagi peale hakata suurte väljakutsetega kahe tuhande kahekümnenda aastani. härra Ashford, teie ettepanek nendele väljakutsetele ei vasta ja härra Pööge ütles väga õigesti, et me peame olema piisavalt julged, et pöörduda tagasi omavahendite süsteemi juurde, see muudaks Euroopa Liitu tugevamaks ning meie rahastamissüsteemi läbipaistvamaks, kodanikud saaksid paremini aru sellest, kust raha tuleb ja üks variant oleks finantstehingute maksustamine, see võimaldaks meil just nimelt arukamat poliitikat ajada, see oleks samm edasi ja see kindlasti kuidagi ei lämmataks liikmesriike, see looks pigem uusi võimalusi. ja just nimelt sellel põhjusel ongi härra Verhof-, härra Verhofstadtil õigus, kui ta ütleb, et on vaja luua mm, ühised teenistused, nagu näiteks välisteenistus ja me ei tohiks seal lisada mingisuguseid äh, äh, lisatasemeid äh, või kihte. me oleme Euroopa Liiduna tugevamad siis, kui meil on ka korralik Euroopa Liidu lisandväärtus nii teadusuuringute osas kui ka ähm, hariduse osas. Nendes valdkondades ootavad meid suured väljakutsed, niisamuti energia valdkonnas ja ähm, mujal. näiteks räägime siin lairibaühendusest maapiirkondades. kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? härra Van Dalen, palun suur tänu, härra president. proua Trüpel, te rääkisite jällegi sellest, millest alati, et rohkem Euroopat on teile hea, rohkem Euroopat tähendab ka rohkem raha. ja ka sellest eelarve kasvust, millele viitas härra Verhofstadt. aga tegelikult proua Trüübel, me liigume hoopis vastupidises suunas, sest et kodanike äh, usaldus Euroopa Parlamendi suhtes järjest väheneb, Euroopa Parlament on lihtsalt rahakulutamismasin, mis tahab järjest rohkem ja rohkem raha. ja äh, pidage meeles siis seda, mida äh, härra Ashworth ütles. kallid kolleegid, minu arvates on tegemist siin tohutu poliitilise eksitusega, kui Euroopa Liit taandub jällegi liikmesriikide tasemele, siis on läinud luhta viiskümmend aastat tööd Euroopa integratsiooni nimel. siin räägiti korruptsioonist, raha raiskamisest, jah, loomulikult selliste fenomenide vastu tuleb võidelda, aga siin on ikkagi juttu Euroopa Liidu lisandväärtusest selle nimel me tööd teemegi ja seda tuleb jätkata, sest et äh, liikmesriigid üksi ei suuda vastu panna rahvusvahelisele konkurentsile. saavutada suudame midagi vaid siis, kui ühendame jõud ja sellest oleks pidanud aru saama juba pärast teist maailmasõda ja nüüd ei tohiks seda praegust süsteemi ära kaotada. härra Portas, palun. härra president kuulasin siin seda arutelu ja nüüd äh, võtan sõna vastupidiselt teiste kolleegidega. esiteks tahaksin esitada küsimuse. tugev valuuta, kas see võib olla jätkusuutlik ilma korraliku Euroopa Liidu eelarveta, mina vastan sellele eitavalt, see ei ole võimalik. riigivõlakriis seda just nimelt tõestabki kui meil hetkel oleks tugev korralik eelarve, siis ei äh, rünnataks spekulatiivselt Portugali või Kreeka riigivõlga. ja just nimelt sellele küsimusele ongi vaja eelkõige vastus leida. siin seisneb meie peamine probleem, äh, mida aga ei käsitleta kolleeg Carriga raportis. mul on tunne, et see raport äh, raportis jääb puudu ambitsioonikusest. viieprotsendiline Euroopa Liidu eelarve kasv võib-olla tundub meile suur, aga kuulake äh, avalikku arvamust või äh, tema majesteedi valitsuse arvamust meil ei ole võimalik siin seada eesmärke majanduskasvu või tööhõive osas, kui me põhimõtteliselt külmutame Euroopa Liidu eelarve, meil ei ole võimalik saada hakkama uute kohustustega, mis tulenevad, äh, tulenevad aluslepingutest, kui eelarve külmutatakse ja ühtekuuluvuspoliitikast ei piisa, sest et me ju täheldame, et Euroopa Liidu territooriumil on toimunud tagasiminek me hääletame finantstehingute maksustamise poolt. suur aitäh, nüüd on sõna Nikitsa Veelal. suur aitäh, väga palju on juba ära öeldud ja ma tahaksin natukene teisiti küsimusele lähendada. aastaid tagasi enestasin eh, president Gerald Fordiga Ameerika Ühendriikides ning ta kirjeldas mulle, kuidas Äh, seal asjad toimusid. ta rääkis sellest, et, et ta tahtis Callahaniga kohtumist korraldada teatud küsimustes ja Callahan ütles, miks me ei, ei kohtu omavahel ja samas ei mängi ka golfi. selle peale vastas härra Ford, et ka Kanada peaminister mängib väga hästi, et miks me siis tedagi ei kutsu ning nad ning samuti kutsuti lõpuks Prantsuse peaminister, sellepärast et ka temaga äh, oli küsimusi arutada. ja öeldi samuti, et äh, kui kõik kokku kutsutakse, siis sakslased võivad olla väga umbuslikud, kui neid ei kutsuta, siis tuleb ka nemad kutsuda ja kui nemad kutse vastu võtsid, siis nad rääkisid sellest, et Itaalia äh, juhib Euroopa Liitu sellel poolaastal, nii et ka nemad peavad siin kohal olema. nii et Ford ütles mulle, Niki tegemist oli esimese korraga, kui ma sain aru, et, et tegelikult on teil tegemist liiduga, mis on niivõrd jagunenud ja niivõrd tasakaalust välja. ühel heal päeval oleks teil vaja ühtset eelarvet, mis oleks piisavalt tugev selleks, et maailma tasandil vastu pidada. olukord on väga karm seal, olge ettevaatlikud. härra president, ma tunnen Äh, ma tunnen ennast väga hästi praegu äh, rahvasaadikuna. lahkudes siit. Äh, proua Tsavela, palun. suur aitäh. me arutame finantsperspektiive, komisjon on välja toomas oma ettepanekuga ja raport on väga heaks panuseks siin. eurooplastel pole kunagi olnud varem niivõrd suuri ambitsioone Euroopa osas ja pole ka Euroopat varem nii kõvasti kritiseeritud. siin on kolm olulisemat punkti tahaks rääkida kodanike Euroopast. me ei saa aga, me ei saa mingil juhul kodanikke tahaplaanile suruda. väljakutsed on üha tõsisemad, need tulenevad üleilmastumisest ja kodanikud kannatavad selle all üleilmastumine on küsimärgi alla pannud ka Euroopa projekti. ma arvan, et see on see, mida me peaksime eelkõige just esmajärjekorras käsitlema, kui me räägime finantsraamistikust, nii et Euroopat toetatakse, mõistetakse ja armastatakse. kui Euroopaga nõustutakse, siis teiseks me muidugi mõiste lisaväärtus muudaks meid veelgi tugevamaks nii kodaniku kui ka poliitikute tasandil. ja kolmandaks. me peaksime finantsraamistiku raames samuti toetama Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke ja muidugi tuleks äh, silmas pidada ka kalendri küsimusi. kolleeg Olbrist, palun suur aitäh, härra president, härra volinik. Need, kes ei tea, mis toimub, võivad äh, jääda arvamusele, et Euroopa Parlament on täiesti vastutustundetu, kui teeb ettepaneku eelarvet suurendada. aga ma tahaksin ütelda, et ähm, poliitiliste väljakutsete komisjoni töö on olnud vägagi konstruktiivne ja realistlik. komisjonis me rääkisime sellest, äh, kui palju poliitilised otsused meile maksma lähevad, me peame silmas pidama seda, et liikmesriigid äh, sealhulgas ka need liikmesriigid, kes meile teatud kirju saadavad, on kokku leppinud kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkides. Äh, komisjonis üritasime me välja tuua selle, kuivõrd poliitilised otsused, mis vastu on võetud, lõpuks meile maksma lähevad me suhtume neid, sellistesse poliitilistesse otsustesse äärmiselt tõsiselt. kui liikmesriigid äh, teevad otsuse teatud äh, algatuste võtmiseks ja kui me jagame neid väljavaateid, äh, siis meil peavad olema ka realistlikud vahendid. raport, mis peatselt hääletusele läheb, on väga mm, hea ülevaatlik raport, väga realistlik, siin on palju kompromisse ja tegemist on äärmiselt hea alusega edasisteks aruteludeks. ma arvan, et täna me võime ütelda, et Euroopa Parlament on valmis läbirääkimistega alustama. Poola rahvasaadikuna ma tahaksin ütelda, et ma olen veendunud, et Poola eesistuja, Poola eesistumine Poola eesistumise ajal tehakse algust väga realistlike läbirääkimistega. Poola valitsus on Euroopa-poolne. kindlasti saavad olema läbirääkimised keerukad, aga positiivsed ja parlament, tahaksin korrata, on valmis läbirääkimisteks. proua Juta Haug. suur aitäh, lugupeetud president, härra volinik, lugupeetud kolleegid aasta tagasi anti äh, Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete komisjonile mandaat ja ülesanded ja nüüd äh, pärast ühteteist kuud tööd on meieni jõudnud selle komisjoni äh, töö tulemused. tegemist on olnud vägagi raske ja suurt distsipliini nõudva tööga me oleme lähtunud siin solidaarsusest ning vastastikusest usaldusest. ma tahaksin tänada selle eest kõiki kolleege, kes töös osalesid. tulemuseks, töö tulemuseks on raport, mille koostas Salvador Carriga ja tegemist on hea tulemusega heade tulemuste saavutamiseks ei piisa mitte ka ainult headest parlamendisaadikutest, selleks on vaja ka häid kaastöötajaid, assistente ja meil nad on. meil on head assistendid, kaastöötajad, meil on ka suurepärane sekretäriaat. meie meeskond oli tõesti suurepärane, mida juhtis Monika Strassel, tegemist oli kompetentse, professionaalse meeskonnaga, kuid lisaks sellele näitas meeskond üles ka äärmiselt suurt huvi töö vastu. Nad, nende töökorraldus oli suurepärane, nad olid paindlikud. tööõhkkond oli väga avatud, nalja sai palju. nii et ma tahaksin kogu südamest tänada kõiki neid, kes meiega koos töötasid. mikrofon, palun Salvatore ja mina tahtsime koostada sellise raporti, mida saaks parlament toetada. komisjonis me hääletasime ja raport sai eh, üle nelja viiendiku eh, enamuse poolt hääl-, hääle tegemist on äh, finantsperspektiividega järgnevate aastate jaoks, kus on arvesse võetud kaks tuhat kakskümmend eesmärke ning äh, kõiki Euroopa Liidu poliitikaid. siin ei ole ette nähtud äh, utoopilist eelarve suurendamist, vaid eelarve suurendamine äh, on ähm, realistlik ja elluviidav, siin on sada seitsekümmend neli erinevat äh, lõiget, kus räägitakse sellest, et meil on vaja rohkem Euroopat, aga meil on vaja rohkem Euroopat, nii et lug-, lugege raportit. tegemist on äh, hea alusega selleks, et äh, neid küsimusi selgitada kodanikele ja ka selleks, et ka veenda nõukogu, kes kahjuks paistab jällegi silma siit puudumisega suur aitäh ja proua Anne Jensen. Øh, suur tänu, härra president. Äh, ka mina ütleksin, et tegemist on tasakaalustatud raportiga, äh, kus on selge, kuid ka väga paindlik mandaat äh, eelarvekomisjonile, kes peab lõpuks nõukoguga läbirääkimisi pidama kokkuleppe osas ja äh, kordaksin siin proua Haugi sõnu, äh, palun lugege see läbi ja, ja ka valitsusjuhid ja ka mini-, äh, finantsministrid võiksid selle läbi lugeda, kuivõrd praegu on nad ennatlikult ja kiirustades öelnud, et tegemist pole hea tulemusega. tegemist on olnud hea protsessiga, tõsise tööprotsessiga, seda on juba paljud siin maininud ja mina tahaksin tänada Kariga Paledot ja proua Haugi tõesti meie ühise koostöö eest ja hea tehtud töö eest tahaksin tänada ka komisjoni, kes on aktiivselt meie töös osalenud ja tegelikult oleme läbi vaadanud kõik eelarve osad, erinevad poliitikavaldkonnad, mida me tahaksime poli-, meie eelarves näha, oleme töötanud rahulikult ja kindlameelselt, tegemist on Äh, hästi tehtud tööga, aga kas see on piisavalt ambitsioonikas, äh, jah, mina arvan, et äh, ambitsioonikuse osas peaks Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raamistiku kujundama ja me peame arvesse võtma meie konkurentsivõimet Hiinaga võrreldes, energiaküsimusi arvesse võttes ja nii edasi. ja ma tahaksin ühise põllumajanduspoliitika sõnastust Äh, näha ja struktuurifondi sõnastusi näha uuel kujul, tegemist on äh, rahaliste vahenditega, mis lähevad tagasi liikmesriikidele ja sellest huvituvad liikmesriigid äh, äärmiselt ja seetõttu on meil ka vaja eelarve suurendamist selleks, et me tuleksime toime uute väljakutsetega, transpordi investeeringud, energiainvesteeringud, teadusuuringute investeeringud, need on valdkonnad, millele, mis on Euroopa Liidu prioriteetideks tulevikus me asume Euroopa Liidu eelarve teemadel äh, läbirääkimisi äh, pidama ja pidage meeles, et tegemist on äh, ju ülemmääradega, millest me siin räägime, mitte konkreetsete väljamaksetega. ja ülemmäärade raames peaks olema siiski ruumi uute väljakutsete seljatamiseks, me ju ei kujuta ette, milliseid väljakutseid me peame seljatama kahe tuhande kahekümnendaks aastaks päris täpselt, suur tänu! suur tänu ja kolleeg Hünek Faimon, suur tänu. viimaste paari kuu jooksul oleme me töötanud mitmeaastase finantsraamistiku kallal kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja tegemist oleks otse kui Tšapeki loodud looga, kus üritati teha kooki, mis oleks kõigile meele järgi ja seetõttu pandi kõigile meeldivad komponendid sinna sisse ja lõpuks koogisööjad said kohutava kohuvalu, kõhuvalu. ja siin on samamoodi erinevad soovitused ja erinevad soovunelmad kokku ei pruugi koos toimida, me teame, et Lissaboni strateegia kukkus läbi, nüüd oleme loonud Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ja selleks on vaja ka raamistikku. mina arvan, et äh, üks olulisemaid eesmärke on kliimamuutus ja äh, omavahendite küsimus äh, väärib keskendumist eurobondide küsimus euro, ehk eurovõlakirjade küsimus, tegemist ei ole hea lahendusega ja selle tulemuseks võib olla Euroopa Liidu võlakoormuse alla sattumine